päevi seisma järjekorras, et saada raha äh, tagasihoidlikke summasid Euroopa Liidu fondidest, et moderniseerida oma majapidamist. proua Tikau, üks minut.